härra Karimi raport teemal subsidiaarsust ja proportsionaalsust käsitlevad kahe tuhande kaheteistkümnenda, kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta aruanded. ja ma palun nüüd sõna võtta härra Karimil neljaks minutiks. austatud president, austatud volinik, kallid kolleegid, tere päevast kõigile kolleeg, kellel on suurepärane huumorimeel, ütles mulle täna hommikul, et ma ootan suure huviga sinu iga-aastaseid ettepanekuid, kuidas reformida subsidiaarsust ja proportsionaalsust ja paremat õige, õigusloomet. no naersin selle peale. tõesti juba aastaid olen tegelenud selle küsimusega, andnud oma panuse arendamaks seda, kuidas me õigusloomet edendame. loomulikult ega ma üksi seda ei tee, tahaksin tänada kõiki variraportööre, kes juba aastaid on mind ähm, aidanud äh, kõik need ähm, variraportöörid, Radia äh, Spivka, äh, proua Delvo ja nii edasi ja nii edasi ja pöördun teie kõigi poole, kallid variraportöörid, kolleegid, kätte on jõudnud Euroopa Liidus selline pöördeline hetk, eriti just minu riigi jaoks, minu koduriigi jaoks, Ühendkuningriigi jaoks, olen kindlalt veendunud, et Ühendkuningriik ja Euroopa on üheskoos tugevamad ja ma loodan, et meie ettepanekutega me suudame tugevdada e, tööd meie parlamendi ja liikmesriikide parlamentide vahel. ma usun, et Ühendkuningriik võidab Euroopa ühtsusest, aga võib-olla e, on minul siin viimast korda võimalus Euroopa Parlamendi saadikuna ettepanekuid teha, kuna meil seisab Ühendkuningriigis ees ju referendum ning hetkel ei ole tulemused sugugi teada. mis puudutab äh, meie kodanikke, valijaid, mida nemad sellest teemast arvavad. võib-olla nad ei ole kursis üksikasjadega või nimedega, aga tihtipeale nad ütlevad meile kõigile, et Euroopa Liit jääb liiga kaugeks, Euroopa Liit teeb liiga palju ja ja võib-olla midagi, mis ei ole just vajalik ja meie parlamendisaadikud peame tegelema nende põhiküsimustega. see on oluline meie demokraatliku aruandluskohustuse jaoks. ja kui me seda ei suuda, siis me mängime kaardid kätte nendele, kes soovivad Euroopa Liitu lõhkuda ja kõigi meie kodanike nimel me ei tohi lubada sellel sündida. meie riigijuhid jõudsid kokkuleppele ja ma palun seda kokkulepet kaaluda ja vaadata ja mõelda, kuidas nüüd edasi liikuda. nimelt, kas Euroopa Liidu õigusloomeprotsess on liiga kauge? liikmesriikide parlamendid mängivad oma rolli, neil on oma õigused ja mina usun, me peame liikmesriikide parlamendid tooma lähemale Euroopa Liidu otsuse langetamise protsessi, ainult niimoodi tugevdame me neid ja ka iseennast ma pean tunnistama, et Euroopa Liidu komisjon meie parlamendis, Briti alamkojas, ei ole võib-olla parim näide selle kohta, kuidas Euroopa Liidu õigusakte kontrollida ja analüüsida. küsimus selle kohta, kas Euroopa Liit teeb liiga palju. jah, meil on vaja Euroopat ainult siis, kui selle järele on vajadus ja, ja see ongi subsidiaarsus äh, parlamentide roll on kasvanud, neile on antud võimalusi rohkem juurde, aga kõik parlamendid ei ole seda ära kasutanud, seda võimalust. seega eh, tuleb välja ka see, et mõjude hinnangus ei ole subsidiaarsuse küsimust piisavalt eh, analüüsitud. ja meil on rohelised paberid, rohelised raamatud, valged raamatud ja võib-olla võiks pidada iga-aastast eh, debatti nende üle ka liikmesriikide parlamentides näiteks kollase kaardi menetlus peaks olema hästi kasutatav liikmesriikide parlamentides just olukordades, kus on välja tulnud, tulnud mingid probleemid ja raskused ja see kaheksanädalane konsulteerimisperiood liikmesriikide parlamentidega selleks, et kontrollida subsidiaarsuspõhimõttest kinnipidamist, on jällegi üks mõte, mis väärib ellurakendamist tugevalt ja kolleegid, minu viimane palve teile on selline, et meil ei ole vaja midagi karta, kui me ütleme, et me tahame võimestada iseennast ja meie liikmesriikide parlamente, et nad teeksid meiega tihedamat koostööd, näitamaks, et lõppkokkuvõttes me töötame välja sellised seadused, mis on asjakohased ja me, ja meie kodanike jaoks vajalikud. aitäh! Ex volinik, palun. suur tänu suurepärase raporti eest, mis puudutab komisjoni raportit subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse kohta aastatel kaks tuhat kaksteist, kaks tuhat kolmteist. subsidi-, subsidiaarsus ja proportsionaalsus peavad olema Euroopa demokraatliku protsessi keskmes ja ka meie eesmärk on suurelt teha suurtes asjades ja väikselt väikestes. me oleme võtnud endale kohustuse tõelise sisu ja mõju anda subsidiaarsuspõhimõttele, tehes tihedat koostööd liikmesriikide parlamentidega ja teiste Euroopa institutsioonidega selleks, et tagada, et iga ettepanek tõesti lähtub sellest põhimõttest. liikmesriikide parlamendid mängivad äh, väga olulist rolli just äh, teostades järelevalvet subsidiaarsuspõhimõtte üle ning kutsutakse üles komisjoni tugevdama äh, suhteid äh, liikmesriikide parlamentidega, pidamaks äh, iga-aastaseid arutelusid äh, liikmesriikide parlamentidega. Junckeri komisjon on võtnud endale ülesandeks luua uus tugev partnerlus liikmesriikide parlamentidega ning on muutnud volinike külaskäigud liikmesriikide parlamentides sagedasemaks. Ehm, volinikud on üle kahesaja seitsmekümne külaskäigu teinud liikmesriikide parlamentidesse selle ametiaja jooksul ning meil on kavas seda jätkata, neid sagedasi külaskäike, selgitamaks, mida me teeme, miks me teeme ja selleks, et ära kuulata ka liikmesriikide parlamentide mured. raportis soovitakse läbi vaadata uued suunised, mõjude hinnangud, kohta. maikuus tuli komisjon välja parema õigusloome paketiga, see uus raamistik hõlmab mitmeid meetmeid selleks, et komisjoni poliitika kujundamine muutuks läbipaistvamaks ja tõenditepõhisemaks. see näeb ette parandatud suunised nii eelhinnangute andmiseks kui järelhinnangute andmiseks, mis puudutab siis juba kehtivat seadusandlust uued suunised annavad uusi suuniseid ka subsidiaarsus- ja proportsionaalsusanalüüsi kohta ning on välja töötanud töövahendi, mis on suuda, suunatud ettepanekute õigusliku aluse hindamiseks, selleks et arvesse võtta subsidiaarsust ja proportsionaalsust. pakett loob uue parema õigusloome komisjoni selleks, et mõjude hinnangud läbi vaadata ning see komisjon vastutab ka soovituste eest, kuidas erinevaid aspekte oleks võimalik parandada ja ka neid küsimusi, mis on seotud subsidiaarsuse ja proportsionaalsusega ehk olukordadega toimetulekuks, kui nende põhimõtetega ei ole arvestatud. ja sellega jõuan kommentaaride juurde raportis, kus kutsutakse üles subsidiaarsuskontrolli läbi viima ka seadusandliku arutelu äh, lõppedes enne lõppteksti heakskiitmiks. komisjonil on väga hea meel, et kolm institutsiooni on hiljuti leppinud kokku uues institutsioonide vahelises kokkuleppes, mis puudutab paremat õigusloomet. kokkulepe teravdab tähelepanu sellele, et subsidiaarsus ja proportsionaalsus põhimõtted oleksid täielikus aus Euroopa õigusloomes ja et mõjud oleksid hinnatud komisjonil on kohustus eh, mitte ainult anda selgitusi oma seletuskirjas eh, selle kohta, eh, kuidas on kinni peetud subsidiaarsuspõhimõttest, vaid nüüd on nähtud ette ka see, et parlament, kui mm, hinnatakse asjakohasust, viib läbi mõjude hinnangu ja mm, kinnipidamise subsidiaarsuspõhimõttest mm, just siis komisjoni algsete ettepanekute osas meil on väga hea meel, et kõik institutsioonid on üheskoos valmis tagama seda, et subsidiaarsus oleks aluspõhimõte kogu seadusloome protsessis. kinnitan kõikidele saadikutele, et komisjon seisab hea selle eest, et subsidiaarsus ja proportsionaalsuspõhimõtted jäävad Euroopa demokraatlike protsesside keskmesse oleme valmis tegema koostööd kõikide teiste Euroopa institutsioonidega uue institutsioonide vahelise koostööraamistiku alusel, tagamaks selle, et alati peetakse kinni lähimuse proportsionaalsuspõhimõttest ähm,. suur tänu, proua volinik. ma annan nüüd sõna härra Ojaštovskile kaheks minutiks. serdecznie chcę podziękować panu posłowi Karimowi. suur tänu härra Karimile raporti eest, nii analüütilise osa eest kui ka reforme puudutava osa eest. tegemist on väga britipärase raportiga, mis äh, näitab meile, et tuleb olla järjepidev. tuleb äh, lähtuda oma sõnadest, praegune olukord ei ole rahuldav. lähimuspõhimõte ja proportsionaalsuspõhimõte vajavad lähemat uurimist, seetõttu meil on vaja ka teha teatavaid samme, me ei räägi siin millestki abstraktsest. subsidiaarsus tähendab head seadusandlust, piiratud seadusandlust, mitte tsentralismi, bürokraatiat, suvalisust meil on vaja rohkem konkurentsi ja energiat tegutsemiseks Euroopa Liidus ka liikmesriikide tasandil, peaksime sellest tegema omad järeldused ja pikendama ehk seda perioodi, mille jooksul saavad riiklikud parlamendid kasutada äh, lähimuspõhimõtet. mul oleks väga hea meel, kui Ühendkuningriik jääks Euroopa Liitu ja me saaksime rakendada punase kaardi mehhanismi, mis võimaldab riiklikel parlamentidel blokeerida seadusandlust. meil on vaja ühtseid kriteeriume, et kõikide liikmesriikide parlamendid saaksid äh, olla kaasatud ja meil on vaja ka rohkem julgust ja avatust siin Euroopa Parlamendis, me ei saa kohelda neid konkurentidena. lõpetuseks tahaksin öelda raportöörile, et ma usun kindlalt, et äh, Ühendkuningriik jääb Euroopa Liitu ja annab oma panuse heasse ja tõhusasse seadusloomesse. härra Stevens, palun. proua Stevens. Beste kollegas, als raportöör voor het advies in de commissie werk. suur tänu tööhõivekomisjoni raportöörina on mul hea meel, et äh, paljud äh, meie poolt välja pakutud mõtted on äh, kolleeg ECR fraktsioonist üle võtnud. meie jaoks on oluline juhtida tähelepanu mõnedele aspektidele. komisjoni liikmesriigid peavad rääkima subsidiaarsuspõhimõtte rakendamisest lähemalt sotsiaalvaldkonnas. poliitikutena on meie jaoks oluline pöörata tähelepanu sellele, et uus Euroopa Liidu seadusandlus tooks endaga kaasa lisaväärtust ja riiklikud parlamendid peaksid olema rohkem kaasatud. ma olen äh, selle poolt, et äh, loodaks uus mõjude hindamisega tegelev asutus. meil on vaja seadusloomes võimalust äh, sisse viia põhjalikke äh, muudatusi ja et see kõik vastaks ka subsidiaarsuse põhimõttele. suur tänu ja nüüd proua Šulin, üks minut. suur tänu härra raportöörile selle hästi ettevalmistatud äh, raporti eest. mul on hea meel selle üle, et see sisaldab äh, neid soovitusi, mida me pakkusime omalt poolt välja kont komisjonis. niimoodi me saame anda oma panuse selleks, et seadusloome oleks kodanike ja ettevõtete sõbralik. on tähtis, et lähtutaks nii subsidiaarsuse kui ka proportsionaalsuse põhimõttest. menetlused peavad olema tõhusad ja eesmärgile suunatud. meil on vaja et äh, mitmeaastaste rahastamisprogrammide kasu oleks selgemini nähtav ja mõõdetav. oluline on, et äh, me saaks paremini hinnata Euroopa Liidu poolt vastuvõetavaid poliitilisi otsuseid. suur tänu, proua Pagin, üks minut ma räägin siin äh, David Boori nimel, kes koostas arvamuse Inta komisjoni nimel. subsidiaarsus ja proportsionaalsus on ääretult olulised äh, Euroopa Liidu poliitiliste pädevuste arenguks, eriti mis puudutab suhteid kodanikega ja liikmesriikidega, seetõttu on see kõik väga oluline ka kaubanduse jaoks ja siin ongi kaasatud äh, ka äh, Inta komisjon, meie jaoks on oluline teema ISDS, mis toob kaasa palju konflikte komisjoni ja liikmesriikide vahel. president katkestab kõneleja, palub tal rääkida aeglasemalt. teiseks, makromajanduslik toetuseks, ante-ekspost kontrollid, vaatamaks millisel määral antakse abi partneritele, tuleb tagada ka Euroopa Parlamendi kontroll ja rahvusvaheliste lepingute mõjude hinnang lepingud peavad olema usaldusväärsed, sidusad ja sealjuures on oluline, et VKE-d oleksid paremini kaasatud. juhin tähelepanu sellele, et subsidiaarsus ja proportsionaalsus on kaubanduspoliitikas otsustava tähtsusega aspektid ja me peame oma tegevuses rõhuma rohkem kodanike lähedusele. tänan suur tänu, härra Zwiewka, kaks minutit. koledzy, od wielu lat mam wielką przyjemność współpracować. aitäh. mul on juba mitu aastat olnud võimalust härra Karimiga teha suurepärast koostööd iga-aastase lähimus ja proportsionaalsus põhimõtet puudutava raporti koostamisel Euroopa Liidu õigusloomes ning iga kord tuuakse välja see, mida me peaksime tegema ja see, mida me teeme. ma arvan, et me peaksime lõpuks ometi hakkama neid eh, nendes raportites välja toodud ettepanekuid ja soovitusi järgima, sellepärast et nii paraneks õigusloome kvaliteet. proportsionaalsus ja lähimus on, on aluspõhimõtted Euroopa õigusloomes. see on lähtepunkt meie regulatsiooniks, iseäranis praegu, kus me paljudes liikmesriikides näeme euroskeptitsismi levikut ning kuuleme avalikus debatis küsimusi, milleks Euroopa Liit siis üldse on. lähimuse ja proportsionaalsuse õige rakendamine, nii nagu härra Karim seda soovitab korraliku mõjuanalüüsiga on asi, millele me peame rõhuma. see aitaks kodanikel paremini mõista seda, kuidas norme Euroopa Liidus luuakse ning aitaks ettevõtjatel mõista ka, missugune on Euroopa regulatsiooni lisaväärtus. nii et peaksime üritama senisest enam sellesse protsessi kaasata Euroopa Parlamenti Euroopa Liidu tasandil ning peaksime andma talle võimaluse oma muret kuuldavale tuua ning ma räägin siin nii ettepanekutest, mis on tehtud Euroopa Komisjoni poolt, kui ka praktiliselt lõpptulemusest, mida kujutab endast nõukogu ja parlamendi läbirääkimiste tulemus mingis konkreetses küsimuses. samuti oleme seisukohal, et nimetatud mõi-, põhjendatud ettepanekute tegemise tähtajad peaksid olema pikemad ning me peaksime rohkem volitusi delegeerima siseriiklikele liikmesriikide parlamentidele. seetõttu härra Karini ettepanek rohelise kaardi juurutamiseks, mis annaks võimaluse liikmesriikide parlamentidele esitada oma põhjendatud arvamusi Euroopa Komisjonile, on väga asjakohane, aitäh! proua Delvo, kaks minut, kaks pool minutit. aitäh! austatud president, proua volinik, ma usun, et oleme kõik päri sellega, et proportsionaalsus ja lähimus on äärmiselt olulised põhimõtted selleks, et Euroopa Liit toimiks kodanikele lähedase liiduna. Need põhimõtted on vajalikud ning kohased Euroopa Liidu hea toimimise tagamiseks ning just nimelt hea toimimise nimetatud põhimõtete puhul ei ole kuidagi tegemist põhimõtetega, mis takistaksid Euroopa Liidu tõhusat toimimist. proportsionaalsus ja lähimus peavad saama tasakaalustatud oma rakendamises meie institutsioonide poolt ning tasakaalustatud mõistlikult. raport, nii nagu seda praegu meile esitatakse, seab selle õrna tasakaalu ohtu, tasakaalu, mis on nii oluline Euroopa Liidu toimimise tagamiseks nüüd ma ei ole päri sellega, et eh, need printsiibid kuidagi on seotud euroskeptitsismi levikuga. raport kutsub üles looma täiendavaid menetluslikke etappe meie õigusloome protsessis. Need etapid tekitaksid täiendavaid bürokraatlikke koormisi ja bürokraatiat on meil niigi juba palju ning tekiks olukord, kus õigusloomeprotsess takerduks veelgi enam. jah, tõesti, me oleme, me peame tagama kodanikele, et liit toimib tõhusalt nende huvide kaitsel, et, et liit on tulemuslik nende huvisid kaitsmas. et liit suudab toimida kiiresti ning reageerida adekvaatselt väljakutsetele, mis tema ees kerkivad. ning et liit on üha tihedam rahvaste vahel ning võimaldab ühiseid meetmeid võtta, kui see on vajalik. seetõttu nende nimel, kes usuvad niisugusesse Euroopa Liitu, kutsun üles kolleege toetama sotsiaaldemokraatide muudatusettepanekuid, mis on suunatud selle olulise tasakaalu kaitsele Euroopa jaoks. lähimus ja proportsionaalsus, neid ma toetan, aga me ei saa neid ohverdada me ei saa tõhusust ohverdada neile. jätkab inglise keeles. härra president, te näete, et ma ei jaga raportööri hinnangut lähimuse ja proportsionaalsuse rakendamisele. ent tahan sellest hoolimata teda tänada selle ausa õiglase lähenemise ning heas, hea koostöö eest. minut. tänan, kolleeg Henkel, üks minut olen täiesti päri härra Karimiga, paraku saksa keeles, mis on minu emakeel, ei ole äh, head sõna subsidiaarsuse või lähemuse jaoks. mida tähendab see, et kui sisuliselt, kui Hamburgis näiteks minu kodulinnas on probleem, tuleb see lahendada Hamburgis ning alles siis, kui seda Hamburgis lahendada ei, ei saa, siis läheb probleem Berliini ja kui Berliinis seda lahendada ei saa, siis Brüsselisse, paraku Euroopa Parlament kipub selle põhimõtte vastu astuma ning üheks näiteks on ühtne euro, mis sisuliselt tekitab lähimuse vast-, vastandi tsentraliseerimise, mis kaugendab eurooplasi Brüsselist ning piirab meie konkurentsivõimet ning süvendab parem äärmuslust. seetõttu minu poolt ka arvamus, et see ülepingutatud ühtsus ei põhjusta mitte ainult rohkem lahkhelisid, vaid ka rohkem tsentralismi ning sellest tuleks loobuda. kolleeg Marinho Pintu, kaks, kaks pool minutit. aitäh, tahaksin alustada sellest, et tänan raportööri ning äh, tänan teda ka selle olulise töö eest, mis on tehtud austatud president ja kolleegid, üks tõsisemaid probleeme, mis Euroopa Liidu ees praegu seisab, on see distants, mis on tekkinud kodanike Euroopa Liidu ning samuti ka teatud liikmesriikide Euroopa Liidu vahele. kolleeg Karimi raport käsitleb seda probleemi ning alustab harv härjal sarvist, alustab algusest, vaatab neid põhimõtteid proportsionaalsust ja lähimust ning kaalub, kuidas neid oleks võimalik paremini rakendada. ma usun, et raport annab väga olulise panuse parandamaks institutsioonide prestiiži Euroopa Liidus ning toomaks nad kodanikele lähemale, toomaks Euroopa Liidu kodanikele lähemale, selle asemel, et kodanikke Euroopa Liidust täiendavalt kaugendada. ning see ongi oluline. oluline on, et seadused oleksid arusaadavad ning et menetlus seaduste vastu, vastuvõtmiseks oleks selge ja arusaadav meie kodanikele samuti sest lõppude lõpuks toimime me ju kodanike nimel. Euroopa valimiste tulemused näitavad selgelt, et kodanikud kaugenevad järjest enam Euroopa Liidust ja tema institutsioonidest. seetõttu tahaksin ma veel kord tänada härra Karimi tehtud töö eest ning äh, tunnustada selle töö tulemust selle suure probleemiga võitlemisel, mis Euroopa Liidu ees seisab nii et toetan raportit ning kavatsen hääletada selle poolt. samas on mul ka väike märkus, mis sisuliselt on juba lahendatud ning see puudutab võimalust pikendada liikmesriikide parlamentidele antud vastamistähtaega. see peaks olema kaheksa asemel kaksteist nädalat. see pikendus annaks parlamentidele võimaluse põhjalikumalt kaaluda õigusloome ettepanekuid ning paremini põhjendada oma vastuseid. ning see parandaks suhteid Euroopa Liidu ja liikmesriikide parlamentide vahel. samas ei näe leping seda võimalust ette. siiski on nõukogu ühehäälselt toetanud selle tähtaja pikendamist ning ma loodan, et see küsimus on sisuliselt lahendatud ning järgmisel lepingu muudatusel vastav muudatus tehakse. proua Lopes Bermejo, poolteist minutit. nagu te kursis olete, on paljude Euroopa kodanike jaoks Euroopa Parlament ainus demokraatlikult valitud parlament ent Euroopa Parlament ei koosta meile õigusakte, paljud eurooplased ei tea seda. et et enamus töötavat rahvast saaks teha ettepanekuid õigusaktide vastuvõtmiseks, seda, sellest ollakse kuuldud, aga see läheb, ettepanekud lähevad komisjonile. ning nüüd tahavad liikmesriigid hakata seda muutma oma dereguleerimisagenda osana. ning niisugune valitsemisviis, selle läbipaistmatus on tänaste arutelude lähtepunktiks. proportsionaalsus ja lähimus peaks tegelikult aitama meil tuua enam selgust Euroopa õigusloome protsessi. praktikas aga jäävad need printsiibid sageli häguseks, nagu te ise märgite, ning neid tõlgendatakse vastavalt seadusandja suvale. Euroopa lähtub nende asemel neoliberalismi põhimõttest, ma võiksin teie raportis tuua ka näiteid, te räägite lähimusest ja räägitakse liikmesriikide parlamentide õigusest teha suveräänseid otsuseid oma poliitika osas, aga kui me hakkame rääkima riikidest, kus, kuhu on astunud troika, siis kõigest sellest järsku loobutakse ning proportsionaalsust hakatakse rakendama, nagu komisjon seda teeb, see tähendab avalikult politiseeritud viisil, selleks et kägistada eos äh, töötajate sotsiaalseid õigusi piiravad äh, õigusloome ettepanekud. proua Lopes, kas te olete nõus vastama kolleeg Andersoni sinise kaardi küsimusele? palun. tahaksin tänada teid selle panuse eest ning küsida teilt, kas te oleksite, oleksite päri sellega, et inimesed on kaotanud usu Euroopa projekti. mitte ainult Troika pärast ja sellepärast, mida Troika on teinud konkreetsemalt Iirimaal, vaid ka lisaks sellepärast, et võim on koondunud nõukogu kätte, samas kui see peaks olema inimeste valitud esindajate, parlamendiliikmete käes ning mitte komisjoni käes ka Eh, la verdad es que comparto con usted, señor An-. jah, loomulikult, proua Anderson, eh, oleksin päri teie osutatuga, teie lähenemisega. Euroopa kodanike, kodanikud on väga pettunud parlamendi poolt vastuvõetavates otsustes seoses Euroopa töötajate olukorraga. härra Anderson, kaks minutit. palju tänu, president see aruanne on väga oluline aruanne, mis räägib lähimuspõhimõttest, proportsionaalsuspõhimõttest. Ehm, aastatel kaks tuhat kaksteist, kaks tuhat kolmteist, see sisaldab olulisi ettepanekuid, mis suunavad Euroopa Liidu õiges, õiges suunas liikuma, tagamaks ehm, lähimus- ja proportsionaalsuskontrolli, mis on ehm, vajalik selleks, et tugevdada demokraatiat Euroopa Liidus aga kahjuks on tehtud ka terve rida halbu ettepanekuid. liigne mõjuhinnangu nõudmine. alustan sellest, milles ma näen probleemi. mõjude hindamine on midagi sellist, mida ei olegi nii lihtne läbi viia, kui võiks arvata töötatakse välja arvnäitajad, mis ei pruugi vastata tõele väga raske on saada häid usaldusväärseid näitajaid näiteks ettepaneku sotsiaalsete mõjude kohta. ja tihtipeale on väga raske nende aruannete põhjal tegutseda. nii et mõjude hinnang nii enne kui pärast ehm, menetlust, see on liigne see toob kaasa olukorra, kus Euroopa Liit ei suuda enam korralikult toimida. aga raportis on tehtud ka hea ettepanek, soovitakse tagada seda, et lähimuskontroll ka praktikas toimiks. viisteist liikmesriigi parlamenti mm, haruharva kasutavad üldsegi neile antud võimalust ja ilma selleta me ei saa rääkida sellest, et et kontrollitakse sub-, subsidiaarsuspõhimõttest kinnipidamist ja seetõttu leian, et see rohelise kaardi kasutamise võimalus on väga hea mõte. ja ma tõesti loodan, et järgmine raport on veelgi parem kui see raport. aitäh, kolleeg Pätten, palun. aitäh, see lähimuse proportsionaalsuse äh, raport äh, tsiteerib artiklit viis aluslepingust, mis räägib sellest, et vaadatakse ka äh, kas Euroopa Liidu pädevuse kasutamine on vajalik või oleks küsimust parem lahendada liikmesriigi tasandil Teist on väga viisakas, et kaalusite võimalust, et demokraatlikud liikmesriigid ise võiksid midagi otsustada. kui jutt käib lähimusest, siis võib-olla ma eksin, aga kakskümmend neli, viis aastat tagasi, kui liiguti Euroopa Liidu lepinguga edasi, siis keegi tegi ettepaneku, et peaks olema auhind kõigile neile, kes suudavad defineerida lähimuse mõista ja kirjeldada, kes suudaks kirjeldada, kuidas see praktikas äh, toimib, kedagi sellist ei leitud, kes oleks osanud seda kirjeldada. Euroopa Liit äh, on tegev praktilises kõikides meie eluvaldkin-, valu, eluvaldkondades tänapäeval äh, kuni tolmuimejateni välja ja hiljuti nägime, et et eh, peaminister eh, palus, eh, et saaks tagastada tampoonidel käibemaksu. siin mainiti kollast kaarti, mis tähendab seda, et mitte eraldiseisvad liikmesriigid, vaid üheskoos viisteist saavad võimaluse blokeerida seaduseelnõusid. see on, see on naeruväärne, William Hay juba muutis selle naeruväärseks, kui ta oli välisminister parlamendi ees. ta täiesti purustas selle mõtte, kui see talle välja käidi Te võite vaadata seda Youtube'is ja, ja näete, et David Cameron, Cameron eh, seal eh, kõrval naeris kaasa. Eh, nüüd on käimas suur reform. me mm, kõik teame mm, lugusid laimusest proportsionaalsusest ja, ja nagu me teame, Ühendkuningriigis on ees seisma see referendum, kas jääda Euroopa Liitu või, või, või lahkuda küsimus on selles, kas jääda demokraatlikku riiki või mittedemokraatlikku riiki, kus äh, kõik otsused langetab Brüssel. kolleeg Le Breton, kaks pool minutit. aitäh, härra president. kollase kaardi menetlus on põhiline liikmesriikide parlamentide vahend, et sundida komisjoni austama lähimusprintsiipi selle abil on võimalik kohustama, kohustada komisjoni üle vaatama õigusloome ettepanekud, kui liikmesriik on selles suhtes äh, edastanud põhjendatud arvamuse, see tähendab sisuliselt protesti raportis märgitakse, et kollase kaardi menetlus on edule viinud üksnes ühel korral, kus on õnnestunud kaks tuhat kaksteist loobud, sundida komisjoni loobumas Monte, Monti kaks eh, skandaalsest ettepanekust streigiõiguse osas. ning see on suhteliselt tagasihoidlik tulemus, sest komisjon on teised kollase kaardi juhtumid sisuliselt kõrvale lükanud, üleolevalt ning komisjon ei austa seda printsiipi lähimusprintsiipi. ning kasutab väga palju delegeeritud õigusakte, nagu raportis märgitakse. raportis osutatakse, et seda tuleks muuta ja et komisjon tuleks panna astuma läbirääkimistesse liikmesriikide parlamentidega ning viima läbi mõjuhinnanguid soovitatakse rohelise kaardi menetlust, kus liikmesriigid saaksid esitada komisjonile ettepanekuid, ent see sisuliselt eh, taastaks vana režiimi, kus eh, sisuliselt sõltuti kuninga armust oma taotlustega. meil on vaja hoopis palju radikaalsemat ja demokraatlikumat lahendust, menetlust, kus meil on punane kaart mis võimaldaks liikmesriikidel igalühel selgelt öelda, et komisjoni õigusloome ettepanek neile ei sobi, kui nad on seisukohal, et see ettepanek kahjustab nende elulisi huve. see punane kaart oleks sisuliselt vetoõigus, mis võimaldaks riikidel tagada oma suveräänsete õiguste austamise ning oleks esimeseks sammuks Euroopa Liidu asendamise poole Euroopa Rahvaste Liiduga, millele ma üles kutsun kolleeg Sinadinos, poolteist minutit. palju tänu, austatud president. usalduse puudumine ja euroskeptilisus äh, rahva seas äh, on teadvalt seotud lähimus- ja proportsionaalsuse äh, põhimõtte rikkumisega e-, ega rahvas ei ole süüdi, vaatame kas või kreeklasi, nad ei ole laisad, vaid nad on viidud eksiteele poliitikute poolt, meedia poolt, nii siseriikliku kui välismeedia poolt, kellel on räägitud, et kõiki neid seadusi on nendele endile vaja ja samas seda teevad eh, riigipead, eh, kes lihtsalt eh, oma taskutesse raha koguvad, jättes maksud maksmata uurimisi ei, ei järgne. kuidas saab rääkida üldse proportsionaalsusest või lähimusest inimestele, kellel ei ole isegi raha, et osta ravimit või toitu? kas see on Kreeka rahva huvides, rahvast ainult karistatakse lõpetagem see, lõpetagem need läbikukkunud valitsused paremal ja vasakul ja öelgem jah Euroopa rahvastele ja riikidele eh, tuleb eh, taastada õiglus rahva jaoks. kolleeg Svoboda, palun. tahaksin tänada selle raporti koostajaid ja härra Karimit iseäranis kompromisside eest sellega seoses. minu jaoks on lähimus ja proportsionaalsus äh, põhiküsimused õigusloomeprotsessis Euroopa Liidus. sest asi puudutab seda, kuidas siseriiklike, liikmesriikide parlamendid kaasatakse sellesse menetlusse ning äh, see on väga oluline, arvestades, äh, kui tundlik praegu olukord või tasakaal Euroopa Liidus on Nende printsiipide rakendamine ei ole aga ainus võimalus, kuidas pra-, liikmesriikide parlamendid saaksid õigusloomet Euroopa Liidus mõnu-, mõjutada, sest eh, liikmesriikide ministrid istuvad ju ministrite nõukogus ning need ministrid vastutavad oma parlamentide ees. see põhimõte on meie kodanikele arusaadav ning kodanikud nõuavad, et me selle printsiibi rakendamise tagaksime. me ei tohiks eh, me peaksime tagama, et see põhimõte on eelduseks, et kõik Euroopa algatused reaalselt rakendatakse, mille vajalikkuses me kindlad oleme ja, ja et algatusi ei blokeerita. nagu juba öeldud, raport kujutab endast head kompromissi, seda on võimalik kasutada meie tulevases töös, kui me hakkame arutama konkreetseid ettepanekuid. aitäh! Eh, aitäh! härra Kohverati, poolteist minutit. austatud volinik, nii nagu te teate, siis äh, lähimus ja proportsionaalsuspõhimõtted on väga olulised, aga ka väga õrnad nendest on ähm, raske aru saada ja ka tasakaal on väga raske leida, nii nagu mitmed kolleegid märkisid milline on siis äh, praegu arutlusel oleva raporti tulemus? täiendavad kontrollivõimalused, nende kasutuselevõtt paradoksaalsel kombel pigem läbipaistvust äh, vähendavad ja samas äh, pööravad tagasi millegi sellise, mis meie jaoks on olnud väga positiivne, et saada suuremat autonoomiat Euroopa Liidus. ja me näeme mm, seda, et, et liigutakse pigem kaugemale endale seatud eesmärkidest või Euroopa kodanike eesmärkidest. tahaksin märkida seda, et me seisame silmitsi lahendusega, mis on vastuolus paljude teiste põhimõtetega ja sätetega, mida hetkel arutatakse, näiteks mille üle toimub hääletus homme. see ei ole ka kooskõlas institutsioonide vahelise kokkuleppega, mis puudutab paremat õigusloomet ning on vastuolus ka Refiti programmi kompromissidega seetõttu ma leian, et eh, seda raportit tuleb kiiresti muuta. üks minut, kolleeg Bent-Luke. oli poolteist minutit ju minu meelest. ei, minu nimekirjas on üks minut. kahjuks on see niimoodi. härra president, kõigepealt tahaksin tänada raportööri väga hea raporti eest. lähimus ja proportsionaalsus on kaks juht põhimõtet Euroopa Liidus ning väga oluline on nende rakendamine, et nad et nende vastu ei astutaks praktilises õigusloomes, nagu me paraku sageli näeme. praegu on meil parlamendis Euroopa Komisjoni ettepanek näiteks hoiuste tagamiseks pangal, pangandusliidu kolmanda sambana. ning see hoiuste tagamise süsteem ei arvesta Euroopa panganduse struktuuri, ei arvesta erinevaid äh, hoiuvorme ja hoiuühistute ning pankade vorme, veel hullem, äh, ei arvestata seda, et majanduspoliitika on erinev eri Euroopa Liidu riikides ning peabki olema erinev. ning riisikud ja riskid on erinevad, tulenevalt majanduspoliitika erinevusest. ning äh, seetõttu on see ühi-, ühine lahendus hoiuste tagamisele praegu sisuliselt vastuolus lähimuspõhimõttega, sellepärast et olukord, mis selle aluseks on, on erinev. aitäh, et suutsite oma ettekannet äh, vastavalt vajadusele lühemaks teha. proua Bilbao Brandike. Subsidiaridad y proporcionalidad son principios básicos para una construcción daamid ja härrad, lähimus ja proportsionaalsus on aluspõhimõtted, kui me soovime Euroopa Liitu harmooniliselt arendada ning mehhanismid, nende rakendamiseks paraku liiga äh, hägusad ning ebaselged. see, et menetlus ei taga meil seda, et regioonide arvamusi võrdselt arvestataks kui see ei ühti valitsuste omaga, tekitab olukorra, kus Euroopa institutsioonid kaugenevad kodanikest ning puudu on läbipaistvusest. eelmisel aastal nägime, et menetlusi tuleb parandada. meil ei piisa sellest, kui me loome ennetava kontrolli staadiumi, me peaksime viima läbi ka mõjuhinnanguid kontrollimaks seda, kuidas lähimus- ja proportsionaalsusprintsiipe rakendatakse. kui me tõesti usume oma Euroopa Liidu kontseptsiooni, siis peaksime me kodanike tahet teostama ning vastavalt toimima. järgmisena Laure Ferrara, üks minut palun applicare il principio di sussidiarietà quando correttamente interpretato lähimuspõhimõtte rakendamine tähendab seda, et otsused võetakse vastu võimalikult äh, kodanike lähedal. see on üks äh, viie tähe liikumise põhipunkte. otsused tuleb võtta vastu kodanike juures mõnikord tuleb tegutseda ka kohalikul või piirkondlikul tasandil. kõik see on raportis kenasti kirja pandud. oluline on see, et me tõlgendaksime neid ähm, põhimõtteid õigesti, näiteks lõikes kakskümmend üheksa oleks ähm, mõt-, mõttekas, kui komisjon lihtsustaks teatud äh, menetlusi, see muudaks ka lähimuspõhimõtte paremaks, vähendaks äh, korruptsiooni ja liiga suurt bürokraatiat, sama puudutab rahvusvahelisi kaubanduslepinguid, mille osas Euroopa Liit läbi räägib ja sinna hulka kuulub ka TTIP leping. ja suur tänu ja kõigi jaoks oleks äh, kasuks äh, see, kui te räägiksite natukene aeglasemalt, et oleks võimalik ka paremini teid tõlkida. kolleeg Annemans, kaks minutit, palun. tänan, äh, president. paar päeva pärast Hollandi referendumit me teame tulemust, kaks kolmandikku äh, rahvast oli Euroopa Liidu meetme vastu, ühesõnaga nüüd on just õige rääkida lähimuspõhimõttest ideaaljuhul peaks lähimuspõhimõte takistama Euroopa Liidu tegevuse laienemist, seda, et äh, liit võtab endale pädevusi, mida tal tegelikult ei ole, mis ei peaks ka eksisteerima Euroopa Liidu tasandil nüüd, äh, aga õiguskomisjon on pakkunud meile välja dokumendi, ma tsiteerin seda Euroopa Liit võib tegutseda ainult siis pädevustes, mis ei ole täielikult tema valdkonnas, kui selle tegevuse eesmärke eh, liikmesriigis eh, keskselt või regionaalselt piisavalt ei teostata. ühesõnaga, kui eesmärke on võimalik paremini saavutada Euroopa Liidu tasandil. loomulikult eh, see avab ukse kõigele. niimoodi on võimalik tegevusi laiendada. on võimalik tsentraliseerida Euroopa Liidu pädevusi muudkui kokku koguda ja lähimuspõhimõtet niimoodi järjest rohkem õõnestatakse. lähimuspõhimõte põhimõtteliselt kaotatakse niimoodi ära, Euroopa Liidul äh, on äh, võimalik äh, teha kõike liikumaks äh, veelgi lähedasema Euroopa Liidu suunas. me ei saa seda muidu takistada, kui selliste referendumite läbiviimisega, nagu meil Hollandis. Need referendumid vähemalt äratavad inimesed üles tundub nagu föderaalne Euroopa oleks mingi imeravi, mida ta ei ole, tänan. suur tänu, härra Annemans, nüüd poolteist minutit, Anna Zaborska, palun. suur tänu, president, proua volinik. kõigepealt ma tahaksin õnnitleda härra Karimi esitatud dokumendi eest riiklike parlamentide põhjendatud arvamusel on sama mõju, mis kodanike algatusel, et Euroopa institutsioonid oleksid demokraatliku kontrolli all, aga on veel üks sarnasus. komisjon vastab äh, mõningatele riiklike parlamentide kollase kaardi küsimustele samamoodi, kui äh, vastatakse meie poolt äh, kodanike järelepärimistele tihtipeale on olukord äh, selline, et komisjon aga ignoreerib riiklike parlamentide ja kodanike poolt välja toodud äh, väiteid ja ettepanekuid. komisjoni ettepaneku osad äh, lõigud paistavad olevat poolt äh, kirjutatud inimeste poolt, kes ei ole puutunud kokku ei subsidiaarsuse ega proportsionaalsusega. meil tuleb äh, siis vastavalt äh, ka hääletada. praegu on see lähenemine igal juhul üliformalistlik ja keegi sellest lõpuks huvitatud ei ole. nüüd äh, poolteist minutit Mercedes Presso, palun suur tänu, president. ma usun, et see lähimuspõhimõte ja proportsionaalsuse teemaline arutelu leiab ärakasutamist euroskeptikute poolt, et Euroopat kritiseerida. kui aga vaadata seda, kui vähe kollaseid kaarte on antud, siis äh, me saame öelda, et äh, vastavaid menetlusi on tõesti väga vähe. kõigepealt tuleb tõestada ka põhimõtte rikkumine ja see on õnnestunud seni ainult kaks korda. loomulikult on seda keeruline teha, ma täiesti tunnistan seda. ja see moonutab loomulikult kõik ka raportit ühesõnaga öeldakse, et äh, põhimõtte rikkumised rikuvad ka selle õigusakti äh, loetavust ja lihtsust. mis puudutab nüüd äh, siin rohelist kaarti, siis see on huvitav teema, aga see kõik tuleb lepingusse kirja panna oleme seotud parlamendi õigusloomealase õigusega, meie algatusõigusega, muidu nõrgestataks meie õigusi siin. härra Marias, järgmisena palun. lepingu artikkel neli Euroopa Liidu toimimise lepingus äh, ütleb, et äh, pädevus äh, teatud valdkondades ei jää automaatselt liikmesriikidele liikmesriigid äh, omavad aga pädevust äh, sellistes valdkondades äh, kindlasti nagu näiteks haridus. on aga ka mm, valdkondi, kus on mõlemal pädevus või siis valdkondi, kus on ainult Euroopa Liidul pädevus. igal juhul tuleb rakendada lähimus- ja proportsionaalsuse põhimõtet. Kreekas oli meil äh, troika, mis pidevalt äh, rikkus liikmesriikide lähimuspõhimõtet. näiteks äh, piirati palku, pensione, tegeleti riikliku vara müügiga ja see Euroopa Liidu lepingute rikkumine tuleks ometi ära lõpetada. ja nüüd poolteist minutit kolleeg Strasse Ferragut, palun. tänan, president kõigepealt äh, sooviksin ma tänada tehtud tööst. lähimuse proportsionaalsuspõhimõte on väga olulised Euroopa Liidu toimimise jaoks. Need on tähtsad Euroopa Liidu poliitilistele parteidele, niimoodi me saame säilitada kodanike läheduse ja teame, mis toimub erinevatel haldustasemetel. raportis juhitakse tähelepanu sellele, et tuleb tugevdada nende põhimõtete mõjusust ja samuti tagada, et otsuste vastuvõtmine oleks legitiimne. see kõik äh, tugevdaks ka Euroopa projekti üldiselt Lissaboni leping on näinud ette riiklikele parlamentidele mitmeid võimalusi, mida nad saavad kasutada, äh, kontrollimaks lähimuse proportsionaalsuse põhimõtete rakendamist. on väga oluline samas, et need äh, mehhanismid oleksid hästi rakendatavad ja otsustava tähtsusega selles küsimuses on koostöö kõikide riiklike ja Euroopa ametiasutuste vahel. kindlasti peame neid mõlemaid põhimõtteid äh, tugevdama järgmisena kolleeg Regner, kaks minutit, palun. tänan, äh, president, austatud volinik. lähimuspõhimõte peaks tähendama rohkem kodanike lähedust, rohkem demokraatiat, aga see ei peaks endaga kaasa tooma Euroopa Liidu seadusandluses äh, tegevusvõimetust tihtipeale ma olen kokku puutunud inimestega, kes küsivad, et kuidas Euroopa Liidu demokraatia toimib, menetlused on ju nii pikad ja keerulised ja kui nüüd vaadata seda raportit, siis see kõik muutub veelgi keerulisemaks. paljud äh, punktid siin raportis äh, toovad endaga kaasa Euroopa Liidu seadusandluse protsessi pikenemise ja kõik äh, kohtade jaotus äh, lepitakse kokku eelnevalt, äh, viidates äh, siin riiklikele pädevustele. loomulikult on siin välja pakutud riiklik kontrollimäel ja funktsioon ebapiisav oluline on, et äh, me mõistaksime seda punase ja rohelise kaardisüsteemi, mida on välja pakutud äh, omamoodi blokeeriva vahendina või saboteeriva vahendina ja me ei äh, saa siin edendada ju sotsiaalset dialoogi ka niimoodi, et me nõrgendame samas sotsiaalpartnereid, nii et viitan siinkohal kolleeg Kaufmanni raportile Refiti kohta, kus on välja pakutud äh, palju paremad meetmed selleks, kuidas äh, kaasata sotsiaalpartnereid ja tagada suurem lähimuspõhimõte. suur tänu, proua Regner ja nüüd äh, poolteist minutit Kozlovskaja-Rajevitš, palun. palju tänu, president, austatud volinik, austatud daamid ja härrad. sooviksin avaldada tunnustust raportöörile suurepärase raporti eest, mis rõhutab vajadust pöörata rohkem tähelepanu lähimus- ja proportsionaalsuspõhimõttele Euroopa õigusloomes. olen nõus raportööriga, et meil on vaja rohkem kaasata liikmesriikide parlamenti Euroopa õigusloomesse. see on demokraatia aluspõhimõte. me peaksime suurendama liikmesriikide käsutuses olevaid vahendeid, parandamaks Euroopa õigusloomet. jutt ei käi mitte ainult rohelisest sellest kollasest, punasest kaardist, vaid meil on vaja midagi, mis annaks liikmesriikide parlamentidele võimaluse anda oma panus või ka blokeerida vajadusel eelnõusid. ja põhimõtteks on see, et tuleb lähtuda sellest, milline pädevus on liikmesriigi tasandil, milline on Euroopa Liidu tasandil. lähimuspõhimõte on Euroopa demokraatia nurgakiviks ehk kõik see, mida on võimalik ära teha liikmesriigi tasandil, tuleb ära teha liikmesriigi tasandil ja mida ei ole võimalik üksi teha, mm, selles osas tuleb teha koostööd äh, teiste liikmesriikidega, niimoodi on võimalik saada lisandväärtust, mitte siduda liikmesriikide võimalusi käsi selja taha. laimuspõhimõtte vastutöötamine ähm, toob kaasa selle, et inimeste usaldus Euroopa Liidu vastu kahaneb veelgi. Liiv-Ann Kaufmann, kaks minutit. aitäh, härra president. minu hinnangul on viimased kuus aastat näidanud, et Lissaboni süsteem eh, lähimuse alal on ennast väärt. see süsteem toimib, Euroopa institutsioonid on pööranud eh, lähimusprintsiibile tähelepanu ning liikmesriikide parlamendid on, on ka väga tähelepanelikult suhtunud oma volituste austamisse ning seetõttu on raport väga oluline. see näitab lähimuskultuuri arengut. see, et, et meil viimasel ajal on ainult kaks kollast kaarti liikmesriikide parlamentidelt olnud, näitab lähimus, lähimuse austamist. väga oluline on liikmesriikide parlamentidega peetavaid dialoogi intensiiveerida, intensiivistada ning nii kõik peaksid selles huvitatud olema. samas tuleb rõhutada, et Euroopa Liit on on mitmetasandiline poliitiline süsteem ning tema poliitiline toimimisviis on keeruline. kodanikud mõistavad seda üksnes siis, kui on selge, kes ja mille eest ning kus vastutab, seetõttu on oluline erinevad pädevused eri tasanditel hoida lahus. just praegu on populistid näiteks madalmaades mänginud olukorra peale, mis kodanikele tundub keeruline ning mänginud need eri tasandid üksteise vastu välja. et mängides kaardile, et, et siin, siin on, meie siin oleme head ja Euroopa seal kaugel on halb. me ei tohi lasta niimoodi lähimast kuritarvitada ning Euroopa ühtsust nõrgendada või üldse küsimuse alla seada täna on seda vaja varem kui kunagi enam, sest Euroopa institutsioonid vajavad tugevdamist ning Euroopa mõtlemine ühendamist ning üheskoos regionaalsete ja liikmesriikide parlamentidega, aitäh! aitäh, et väga täpselt tegite, Daniel Buda, poolteist minutit. domnule președinte mulțumesc doamnă comisar doamnelor și domnilor colegi în primul rând aș dori să l felicit pe raportor pentru. aitäh! tahaksin tänada raportööri õnnestunud raporti eest. aja jooksul on Euroopa institutsioonid ja liikmesriikide parlamendid eh, üritanud välja töötada tõhusaid mehhanisme selleks, et eh, võtta vastu õigusnorme, mis vastaksid nii liikmesriikide huvile, huvidele kui ka täidaksid ülesanded, mis Euroopa Liidu tasandil vajavad lahendamist. proportsionaalsus ja lähimus õigusloomes Euroopa Liidu tasandil on on õigusloome alus. see ning peavad tagama selle, et Euroopa kodanike ootusi ja õigusi peetakse silmas ja austatakse. Need kaks põhimõtet peavad erimenetluse etappides kajastuma nii avalikes konsultatsioonides, kus huvitatud isikud saavad osaleda, kui ka pakutavate lahenduste osas. et see lahenduste pakkumine peab olema võimalik altpoolt selleks, et õigusloome saaks kaaluda neid variante. Need kaks põhimõtet on regulatsiooni kujundamise aluseks Euroopa Liidus ning ootavad eh, ning nad vajavad loomulikult, et komisjon neid rakendab. õigusloomes tuleb lähtuda sellest, et mõjuhinnangud on tavaliselt koostatud enne mingi akti vastuvõtmist ning äh, akti rakendamise ajal võib olukord oluliselt muutuda. arvestades neid asjaolusid, kõnelejad katkestatakse. härra Pospišil. tänan, härra president, proua volinik, tahaksin tänada teid selle raporti eest, sest äh, ajal, kui mina vastutasin Tšehhis äh, Euroopa Liidu õigusaktide rakendamise eest, nii, siis võin kinnitada, et oli päris palju akte, mis toona vastu võeti, palju direktiive näiteks, kus ei olnud mingit proportsionaalsuse ja lähimuse järgimist või seda ei põhjendatud või põhjendati ainult formaalselt. mõjuhindamise komisjon on selgelt osutanud, et kolmandik komisjoni ettepanekutest põhjendab äh, lähimuse ja proportsionaalsuse valdkonnas ennast üksnes, komisjon põhjendab neid üksnes formaalselt. Need kaks kriteeriumi, kaks printsiipi Euroopa õigusloomes peaksid aga olema õigusloome aluseks ja kui see nii oleks, oleks mul väga hea meel. siin tuleks äh, mõelda ka poliitilise olukorrale, milles Euroopa Liit praegu on. kõigi meie huvides keda huvitab Euroopa integratsioon, on see, et äh, enam, senisest enam arvestatakse liikmesriikide parlamentide seisukohtadega, kui mingi parlament näitab kollast kaarti, siis peaks komisjon vastavalt projekti menetlemise lõpeta, lõpetama, näiteks Euroopa prokuratuuri ettepanek mida teie esindajad, esindate, proua volinik, ja mis sai kaks tuhat kaksteist, kaks tuhat kolmteist kollase kaardi. nüüd vaba mikrofon ning esimesena saab sõna kolleeg Viktor Negrescu, üks minut. principiile solidarității subsidiarității și proporționalității sunt importante. ele au fost. lähimus ja proportsionaalsus on olulised printsiibid Nad, nende ülesanne on tagada jõudude tasakaal. aga ma ei nõustu raportööriga, kui raportöör ütleb, et Euroopa Liit peaks toimima ainult seal, kus, kus seda on vaja. Euroopa Liit peab tagama liikuvuse, ühtsete normide järgimise, Euroopa potentsiaali äh, saavutamise ning äh, ra-, raportöör kutsub üles Euroopat mitte kartma, aga mulle tundub, et ta hoopis ise kardab seda. Euroopa Parlamendis on kuulda mõlemat poolt, nii minu poolt kui ka tema poolt, tema seisukohta, mõlemad eh, umbes võrdse kaaluga, seetõttu on minu meelest väga hea, et eh, siseriiklikud eh, arvamused leiavad suuremat kaalumist aga seda tuleks, see peaks toimuma mitte populistlike sõnumitega, vaid olemasolevate menetluste raames. aitäh, härra president. poliitika on kohalik, poliitika on alati kohaliku rakendusega, sellepärast et ükskõik missugust poliitilist lähenemist, sealhulgas ka meie poliitilisi lähenemisi, mis me siin vastu võtame, rakendatakse kohalikult. Nad mõjutavad kodanikke konkreetsetes olukordades, kogukondades, linnades, regioonides. seetõttu ongi poliitika alati kohalik ning minu hinnangul lähimus äärmiselt ol-, lähimusprintsiip äärmiselt oluline, tagamaks, et Euroopa Liitu tema kodanikud paremini mõistavad. sest me peame praegu möönma, et me, meil on probleem Euroopa poliitika identiteedi määratlemisega loomulikult ei saa äh, poliitikat alati kohalikul tasandil kujundada. mõnikord tuleb seda teha Euroopa tasandil, aga see Euroopa tasandil kujundatud poliitika peab leidma rakendamise õigesti kohalikul tasandil, ainult nii saadab meid edu, aitäh! ning oleme tagasi komisjoni juures, komisjoni poolt äh, proua Jurova, palun yes,. For palju-palju tänu väga huvitava arutelu eest, suur tänu kommentaaride eest, küsimuste eest, mis puudutavad seda väga olulist teemat. tahaksin siinkohal kasutada võimalust ja vastata sellele, mida mainis härra Postbišil, nimelt eh, Euroopa prokuratuuri eelnõud, mis on suurepäraseks eh, näiteks selle kohta, kuidas praegune komisjon töötab, nagu te teate, see ettepanek sai üksteist eh, kollast kaarti liikmesriikide parlamentidelt ning olen juba varem öelnud, et praegune komisjon on läbi viinud eh, juba kakssada seitsekümmend külaskäiku liikmesriikide parlamentidesse ja ja ma ei leidnud seda kirja, mille komisjon on saatnud eh, parlamendile ja seetõttu otsustasin, et ma tahaksin uuesti külastada parlamente ja selgitada, kuidas me oleme ettepanekut muutnud mida me oleme arvesse võtnud, et struktuur on tsentraal, tsentraalse asemel detsentraliseeritud, tahaksin tänada liikmesriikide parlamente ja, ja tahaksin öelda, et ma olen väga huvitatud sellest ja, ja et, et tõesti, et lähimispõhimõtte jälgimisega oleks kõik korras. et Euroopa prokuratuuri eelnõu puhul me soovime äh, luua mudeli, mis ei asenda liikmesriikide prokuratuure, vaid tugevdavad seda süsteemi. nii et see on üks näide selle kohta, kuidas me oleme püüdnud eh, parandada suhtlemist liikmesriikide parlamentidega ning eh, tõesti luua sellise tugeva, kindla aluse meie suhtlusele tahaksin märkida seda, et kõik volinikud on teie käsutuses selleks, et arutada lähimus- ja proportsionaalsuspõhimõtetega seonduvat komisjoni ettepanekute puhul ning veel kord palju tänu raportöörile ja kõigile neile, kes osalesid selle suurepärase raporti koostamise töös, aitäh! aitäh, volinik, ja nüüd saab sõna raportöör kaheks minutiks, palun, härra Karim! aitäh, president! tahaksin kõigepealt tänada komisjoni tänase sõnavõtu eest ja selle eest, et olen saanud neilt väga palju toetust oma ideedele, iseäranis Franz Timmermannist ja ka komisjoni tööprogrammis leiab see kajastamist. tahaksin tänada kõiki kolleege kõikidest fraktsioonidest, kes osalesid tänases arutelus ja äh, tulid välja oma konstruktiivsete tähelepanekutega. ma tean, et enamikel juhtudel, isegi kui me oleme eriarvamustel, tuginevad nende ettepanekud konkreetsetele alustele. Nad äh, analüüsivad asju kriitiliselt, aga positiivselt, räägivad sellest, kuidas nende arvates oleks kõige parem edasi liikuda seega tahaksin tänada kõiki kolleege antud panuse eest. tahaksin kiiresti peatuda paaril asjal. kõigepealt punane kaart. see ei ole veto, seda ei ole kunagi välja pakutud kui vetot. seda ei ole kunagi selliseks kavandatud, aga asja mõte on selles, et et kui oleks mingeid muid meetmeid liikmesriikide parlamentide meie otsuse langetamisele lähemale toomiseks, siis eh, ei ole kunagi vajagi, et liikmesriikide parlamendid peaksid seda punast kaarti kasutama eh, ja mingit vetot kasutama. lähimuspõhimõte, sellele viitasid kolleegid täna korduvalt Äh, meil on vaja hinnata lähimuspõhimõtet keskpikas perspektiivis ja lõpus, aga need hinnangud ei ole siduvad. Need on vahendiks, mis aitavad meil tagada seda, et me ei ole väga kaugele eemaldunud lähimuspõhimõttest oma töös ja me ei tee äh, tööd, mida me ei peaks tegema liberaaldemokraatidest kolleegid juhtisid tähelepanu kaheksanädalase perioodi laiendamisega seonduvatele probleemidele. ma olen nõus, et kui selle, seda arvamuste tähtaega pikendada, siis see tuleb tõesti panna sisse ka aluslepingutesse, kui neid järg, järgmine kord ajakohastatakse. ja mis puudutab paremäärmuslasi siin kojas, siis minu jaoks on äärmiselt huvitav see, et UKIP-i esindajad, keda praegu kohal ei ole, ütlesid, et jah, nad juhtisid tähelepanu paljudele asjadele, aga kui asi jõudis tehniliste asjadesse, siis neil oli ainult kaks märkust ja mõlemas osas nad eksisid täielikult. Nad kirjeldasid punast kaarti kui kollast äh, kaarti ja ma olen täiesti kindel, et äh, Suurbritannia rahvas näitab neile varsti punast kaarti. ja ei ole tõsi, et suurem osa seadusi äh, Ühendkuningriigis tuleb Euroopa Liidust ainult kolmteist protsenti, nii et, et kahekümne kolmandal juunil näitame neile punast kaarti. aitäh sellega on selle raporti hääletamine lõppenud.